Eh, siis esimeste komis-, eh, esimeste konverentsi esimees teavitas mind sellest, et ei ole mingisuguseid vastulauseid eh, esimeste konverentsi poolt ju,, juri komisjoni poolt tehtud ettepanekutele, kui kahekümne nelja tunni jooksul mitte ükski fraktsioon või teatud arv saadikuid mis äh, on võrdne vähemalt äh, vastulause esitamise alammääraga, siis ettepanek äh, nimet-, kinnitatakse ära, vastasel korral toimub hääletus, soovitus on lisatud täiskogu koduleheküljele. Econico